siis võetakse vastu kõik need resolutsiooni ettepanekud ja edastatakse vastavatele institutsioonidele. kallid kolleegid, oleme jõudnud selle osa istungjärgu nädala lõppu, soovin teile ilusat reisi koju, seekordne osa istungjärk on lõppenud ja kohtume